reeglid, reeglitest kinni peate. kas teie ka soovite ainult kodukorda puudutava küsimuse esitada, härra Kelly, ainult kodukord? aitäh selle suurepärase istungi juhatamise eest, härra president, aga mulle tundub, et viimane kõneleja eh,